okei okay., are you ready uh...? hästi, kas olete nüüd valmis? valmis hääletama, salajane hääletus. alustame proua Edith Bauerist. hääletus on alanud Sorry, sorry, what you heard anyhow uh,. The result is tulemus on selge. nelikümmend poolt, üks vastu. nüüd Alejandro Serkas. hääletus on alanud hääletus on lõppenud väga hea selge tulemus samuti, nelikümmend poolt, üks vastu ja edasi Jean-Francois Mezier, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut. see tähendab, et oleme valinud kõik kolm kandidaati. ja need ma soovit-, need me siis soovitame nimetamiseks. kaks nendest olid eile meil komisjonis ka küla-, kohal. nimekiri saadetakse Euroopa Parlamendi presidendile Äh, menetluse järgmiste etappide läbiviimiseks, siis esimeste konverentsi poolt kinnitamine ning ametlik äh, nimetamine presidendi poolt. suur tänu selle eest, läheme järgmise hääletuse juurde, see on mitmeaastane finantsraamistik um,. as acting chair under vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend kolm, sada seitsekümmend ja sada üheksa äh, järgmised muudatusettepanekud on vastuvõetamatud sellel põhjusel, et siin ei tegelda sisuliselt küsimustega, mis on Tööhõivekomisjoni vastutusvaldkonnas. otsustan selle esimehena muudatusettepanekud kolm, kümme, üksteist, neliteist, kakskümmend kaks, kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa. kutsun üles kõiki eh, nende muudatusettepanekute esitajaid need uuesti esitama, kui nad soovivad seda otse eelarvekomisjonile, eeldusel, et nad on eelarvekomisjoni liikmete või asendusliikmete poolt allkirjastatud, tähtaeg on kolmekümne esimene jaanuar kell viisteist null null. jah, proua Mäkinsaja. esinaine, ma olen üllatunud. see, kuidas te selle lahendasite? Need on täpselt samad muudatusettepanekud, mille me esitasime Pirinski raporti puhul mitmeaastase finantsraamistiku osas ja siis ei olnud midagi kellelgi selle vastu. Uh, ma ei mäleta täpselt, millal see meil oli. aga põhjus on, et nad ei tegele teemadega, mis on uh, meie vastutusalas. Need tuleb esitada eelarvekomisjoni masinavärgile. see on põhjus on, oli muidugi põhjalik arutelu, enne kui see otsus langetati. hästi. Need, kes äh, soovivad, võivad need siis uuesti esitada otse eelarvekomisjonile ja tähtaeg on kolmekümne esimene jaanuar. Läheme nüüd hääletuse juurde. alustame siis muudatusettepanekust kaheksa kes on poolt? vastu. kontrollime. muudatusettepanek kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahe häälega. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kümme ei ole vastuvõetav, üksteist samuti mitte, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime muudatusettepanekut kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. rahvapartei poolt on üks üle väga hea. vastu võetud kakskümmend neli poolt. kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. neliteist ei ole vastuvõetav. viisteist, kes on poolt? vastu. kontrollime, muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält. kompromiss A. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks ei ole vastuvõetav, siis kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek FA, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek äh, G, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, teine osa. esimene osa langeb ära, seega teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime muudatusettepanek kakskümmend seitse. hääletus on alanud ja nüüd hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, kakskümmend kuus häält vastu. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend ei ole vastuvõetav, kolmkümmend üks ka mitte. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kuus ei ole vastuvõetav, seega läheme järgmise juurde, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid see oli vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. nelikümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C langeb ära. ei, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend neli, hääletus on alanud, muudatusettepanek nelikümmend neli. ja hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt. kompromiss C, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kontrollime nelikümmend seitset, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt nelikümmend kaheksa ei ole vastuvõetav, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend neli, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolthäält. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss F, B, B, proua esinaine, kas me saaksime nimeliselt hääletada, palun? hästi nimeliselt, kui sotsiaaldemokraadid seda soovisid. kompromiss FB, kompromiss FB, nimeline hääletus kas see on nüüd viiskümmend neli teise osa või FB osas? see puudutab kompromissi FB. üksteist inimest peavad siis püsti tõusma. sellest piisab. Yeah nüüd on meil siis nimeline hääletus, see puudutab kompromissi F, B ja see hääletus on alanud. ja nüüd on see hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kaks teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kontrollime kuuskümmend kolm. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. nüüd läheme edasi. Läheme kuuekümne kuue juurde, kes on poolt? vastu. erapooletuid kontrollime kuuskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt. kuuskümmend seitse langeb ära, kuuskümmend kaheksa ka, kompromiss H, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üheksa langeb ära. kuni siis seitsekümmend üks, vabandust, ütleb esinaine. ka see langeb ära. nüüd seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid äh, kontrollime, muudatusettepanekud seitsekümmend kaks. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaks on sama hästi kui, kui vastu võetud, hääletada pole vaja, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitse langeb ära the... eelarve täitmisele heakskiidu andmine. Äh, Euroopa Liidu eelarve. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud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 häälega kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. arvamus tervikuna muudetud kujul, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kaheksa vastu, kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile, kelleks oli Claude Roland. Läheme siis äh, kaks tuhat kuusteist ETF muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid äh, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja siis kogu rap-, kogu arvamuse projekt muudetud kujul. see on elektrooniline hääletus. see hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kuus vastu, kolm erapooletut. suur aitäh raportöörile. ja läheme nüüd eelarve täitmisele heakskiidu andmise juurde Euroopa Liidu ametid. alustame kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja siis arvamuse projekt muudetud kujul. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kuus vastu, neli erapooletut suur tänu arvamuse koostajale ja läheme Eurofondi juurde. eelarve täitmisele heakskiidu andmine üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss viis, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu. kontrolli muudatusettepanek kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. pool, kolmkümmend seitse poolt tagasi lükatu- ja, ja vastu kaksteist, kuid vastu võetud. Läheme ja hääletame siis tervikuna muudetud kujul. kes on poolt? elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu neli, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, kaheksa vastu. ja aitäh arvamuse koostajale Läheme Sedefopi juurde. siin on ainult üks hääletus, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, kontrollime. nii on kõige parem hääletus on alanud, muudatusettepanek üks. see puudutas Sedefopi sometimes you have to have very clear in instructions. <laughs> Isn't it like that, Mr. Kasa? <laughs> yeah, but this time uh, you... Suur tänu. jah, seekord te olite võitjate poolel. niisiis, jah, kakskümmend kaheksa vastu kakskümmend kaks poolt. edasi tuleb meil äh, hääletada äh, muudetud arvamuse projekti, seda teeme ka elektrooniliselt, hääletamine on alanud ja hääletamine on nüüd lõppenud, nelikümmend kaks poolt, kuus vastu, kaks erapooletut, nii et vastu võetud. suur tänu raportöörile. edasi. Oša lõige kaks muud muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame muudetud äh, arvamust. elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud And the vote is now closed and it's carried by 42 votes. niisiis nelikümmend kaks äh, poolt, äh, kaheksa vastu, äh, vastu võetud ja erapooletu keegi ei olnud. edasi oleme jõudnud eelarve täitmisele heakskiidu andmise juurde siiski sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidu meediasektoris, Linn Boylani raport üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek. ei, kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud ja kontrollime üle kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu, kaks erapooletut vastu võetud. järgmisena kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletamine on alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu. edasi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle, muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletamine on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud kahe häälega. järgmisena kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmkümmend neli, hääletus on alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud kahe häälega. ja kahju küll sellest. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime üle, muudatusettepanek nelikümmend viis, hääletamine on alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud. kolmkümmend üks poolt vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime üle, muudatusettepanek viiskümmend seitse, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaheksa vastu. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu kontrollime üle muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletamine on alanud ja hääletamine on nüüd lõppenud. nii. mis me nüüd sellega teeme? ja tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle muudatusettepanek seitsekümmend neli. ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja samuti tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, esimene osa, et see, ütleme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üle muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud kaheksa, kakskümmend kaheksa vastu, kakskümmend üks poolt kompromiss äh, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja põhjenduspunktid äh, A poolt, vastu. kontrollime üle. põhjenduspunktid kaheksa. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud nelja häälega üheksa poolt vastu, erapooletud. võiks olla sama tulemus, aga kontrollime selle ka üle. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud edasi kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja lõpphääletus muudetud arvamuse projekti kohta. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, nelikümmend kaks äh, poolt, kolm vastu, viis erapooletut, vastu võetud. suur tänu raportöörile Lynn Boylanile okay,. niisiis äh, läheme edasi järgmise teema juurde, mis meil siin äh, päevakorras on. ja siin on tegemist äh, temaga rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordisektoris. tegemist on väga olulise osaga lähetamismäärusest, millega me tegeleme ja kui äh, te olete saalis äh, maha rahunenud, siis ma annan ka sõna raportöörile, aga annan talle minuti, et siit saalist lahkuda. ja nüüd ma annan sõna raportöörile suur äh, tänu, äh, esinaine, ei ole just tore hakata rääkima, kui kõik äh, lahkuvad. loodame, et kvaliteet jääb siiski siia. meil ei ole täna lihtsad arutelud, ma tahaksin kuulda teilt, mis on teie erinevad arvamused. kõigepealt ma soovin tänada komisjoni selle ettepaneku tegemise eest äh, kogu suures äh, mobiilsuspaketis. ma usun selle teema raportöörina, et äh, maanteetranspordil on vaja sektorispetsiifilisi reegleid, transpordisektor on väga spetsiifiline, me peame seda kõike ka vastavalt vaatama, reeglid peavad olema lihtsad, ühtsad, selged, kergesti rakendatavad, nii et meil oleks võimalik edendada transporti, tööstust ja kaitsta töötajaid. komisjoni mõjuhinnang äh, näitas, et äh, administratiivne koormus ei ole vastavuses äh, operaatorite mobiilsusega tekivad äh, põhjendamatud äh, takistused piiriülestele teenustele ja minu arvamuse projektis olema reegleid äh, püüdnud lihtsustada ja selgitada, need olid minu prioriteedid, kui ma seda arvamust koostasin. ma olen kõigepealt jätnud selgelt välja transiidi direktiivi kohaldamisalast, nii et meil oleks õiguskindlus transiit igal juhul ei ole lähetamissituatsioon ja see on siin äh, arvamuse äh, projektis selgelt välja toodud. ja samuti olen ma loobunud äh, rahvusvahelises transpordis päevade lugemise süsteemist, nii nagu komisjon välja pakkus praegu räägitakse läbi lähetamise üldreeglitest, kollektiivlepingud, pikaajaline lähetamine, tasu ja nii edasi, kõik need küsimused on praegu lahtised ja ebaselged ja me ei tea, milline saab olema tulemus, enne kui triloogi läbirääkimised on lõpule jõudnud. ja minu arvates ei ole realistlik rakendada neid samu reegleid, mis olid algselt mõeldud ehitussektorile, nüüd ka transpordisektoris. juhid äh, töötavad erinevates äh, riikides äh, ühe päeva jooksul. see oleks väga suureks äh, koormuseks, kui üldised lähetamisreeglid rakenduksid juhtidele näiteks palga arvestamisel. teiseks, mis puudutab kabotaaži, siis põhimõtteliselt me võime mõningaid lähetamisdirektiivi sätteid rakendada ja lõpetuseks ma näen, et meil on äh, probleeme seoses sellega, millal äh, juhtub äh, Lex, millal jõustub Lex Specialis ja ülevaadatud töötajate lähetamise direktiiv, me peaksime jõustumistähtaegu sünkroniseerima. seetõttu peaksime me neid küsimusi reguleerima Lex Specialises, et ei tekiks äh, segadust ja kui äh, on äh, reeglite osas selgus, siis transpordisektor peaks saama erandi üldisest lähetamisdirektiivist ma tahtsin, et asjad oleksid väga selged ja lihtsad ja loomulikult äh, kuulan uudishimulikult teie arvamusi ja nagu te teate, siis kõik need kolm teemat, mida me täna arutame, on omavahel äh, tihedalt seotud, paljud asjad on avatud ja me peame olema tõesti väga tähelepanelikud, kuidas me selle kõik äh, sõnastame, nii et arutelud äh, kõigi tolme, kolme teema puhul on väga olulised. suur tänu, esinaine!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 austatud kolleegid, ma soovin tänada Martinat julguse eest tegeleda selle väga olulise teemaga, milleks on äh, lähetamisega seotud reeglid transpordisektoris. transpordisektor on väga spetsiifiline, see hõlmab endas äh, liikuvust ja ma olen nõus raportööriga, et meil peavad olema selged, kontrollitavad ja jõustatavad reeglid. meil on vaja põhimõtteid, mis võimaldavad äh, sektoril korralikult äh, toimida, tagades äh, konkurentsivõime Euroopa tasemel. ma olen töötajate lähetamise teemaga juba aastaid tegelenud ja ma saan aru, et tegemist on väga keerulise valdkonnaga. me peame rakendama põhimõtteid äh, sektoripõhiselt, äh, me ei saa ehitussektori nõudeid kanda üle transpordisektorisse, seetõttu ma toetan äh, raportööri loogikat, kus ta jättis äh, rahvusvahelise transpordi väljalähetamisreeglitest. ma esitan, esindan Rahvapartei fraktsiooni ja ma keskendun põhjalikult juhtide lähetamisreeglite jõustamisele niimoodi, et töötajaid koheldaks võrdselt. ja me ei soovi, et samal ajal rakenduksid juhile erinevad õigussüsteemid, seetõttu transiit ei peaks lähetamisreeglites sees olema. ja see kolm päeva, mille komisjon välja pakkus tähtajaks, see on liiga lühike, seal ei arvestata piisavalt äh, liikmesriikide poolse tööga, see tähendab kaheksateist tundi tööd vastuvõtvas liikmesriigis, nii et äh, me ei saa üle kanda lihtsalt äh, lähetamisreegleid niimoodi transpordisektorisse. tekib ka küsimusi, äh, kuidas rakendada kõigi kohalike ja piirkondlike kollektiivlepinguid, näiteks Austrias on äh, viisteist erinevat äh, tasustamismäära juhtidele. kõikidele nendele teemadele peavad äh, muudatusettepanekud tähelepanu juhtima. edasi reeglite kontroll ja jõustamine. ma tahaksin tänada Martinat ettepanekute eest, need liiguvad väga õiges suunas ja Rahvaparteis oleme me sellel arvamusel, et kontrollid ja seire peaksid olema niivõrd tõhusad kui võimalikud. oluline on luua elektrooniline süsteem standardiseeritud deklaratsioonide esitamiseks, niimoodi me saame andmeid edastada ja uuendada niivõrd kiiresti kui võimalik, oluline on ka edendada kontrolle, mida tehakse koha peal ja maanteel oluline on ka elektrooniliselt äh, kontrollida palga maksmist, meil tuleks IMI äh, süsteemi paremini rakendada, edendada koostöös Euroopa Liidus. oma fraktsiooni nimel ma tahaksin öelda, et see teema on väga keeruline, me peame sellele lähenema vastutustundlikult, paljud kolleegid, kellega ma rääkisin, juhtisid tähelepanu äh, riiulifirmadele ja OÜ-tamisele. oluline on, et me väldiksime hallide tsoonide tekkimist, me peame pakkuma välja sellised põhimõtted, mis leiavad tasakaalu konkurentsivõime ja meie töötajate õiguste vahel ja ma loodan, et see meil õnnestub, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraatide variraportöör ei ole siin. ta on äh, teel siia, jõudis just kohale täpselt äh, õigel ajal. võite paar minutit hinge tõmmata äh, suur tänu, esinaine, vabandust, et ma siia hilinemisega jõudsin ma tulen äh, just äh, ühest teisest äh, komisjonist. tahaksin öelda järgmist. meil on siin tegemist olukorraga, kus transpordisektori töötajad on suure surve all. me teame, et Euroopa Liidus meil on avatud tööturg, meil on siseturg ja see on väga hea, me soovime seda, aga kõige aluseks äh, peaks olema austus Euroopa Liidu miinimumstandardite vastu tööõiguses. see on äh, see alus, mille põhjal saab äh, kasutada seda avatud tööturgu. ma ütlen seda kõike sissejuhatuseks, kuna me teame, et äh, kui me räägime tööõigusest, äh, siis loomulikult eksisteerivad erinevad riiklikud õigussüsteemid ja meil on tihtipeale konkurents mitte ainult palkade osas, vaid ka riiklike tööõigussüsteemide osas. seetõttu on äh, ülimalt oluline, et äh, kontrollitakse äh, miinimumstandarditest kinnipidamist. see peab olema meie tegutsemise aluseks. nüüd teema juurde arvestades eelnevat, on oluline, et äh, lähetamisdirektiiv hakkaks kehtima kohe esimesest päevast, muidu me õõnestame kogu süsteemi. kui see nõue on täidetud, siis meil on äh, võrdsed tegutsemistingimused ja samuti on see olnud meie tegutsemise aluseks siin komisjonis äh, algusest peale, kui me hakkasime üle vaatama lähetamisdirektiivi, mis puudutab nüüd äh, veokijuhtide töötingimusi, siis eesrindlikus äh, Euroopas ei tohiks lubada seda, et tunnipalk on kolm koma viis eurot tihtipeale viisteist äh, tundi päevas töötatakse ja kuude kaupa elatakse äh, ei kuskil mujal kui autos. selline on see praktiline elu ja need on äh, töötingimused, mis ei ole Euroopa töötajatele väärikad. transpordisektor on üks haavatavamaid sektoreid ja kui me veokijuhid jätame äh, lähetamisdirektiivist välja, siis me muudame nende tööolud veelgi hullemaks. kui me alustame üksikute eranditega, siis meil on lõpuks nagu auklik Šveitsi juust, mis äh, läheb absurdini välja me teame, et äh, erandid mitte ei tugevda süsteemi, vaid kukutavad selle ja selles kontekstis on oluline mainida, et äh, siin ei ole tegemist äh, konfliktiga vaeste ja rikaste riikide vahel või selliste vahel, kus on palk kõrgem või teistes, kus on palk vähem, vaid me räägime sellest, et oleksid võrdsed tingimused kõikidele juhtidele. transporditurg on juba täiesti liberaliseerunud ja tihtipeale istuvad nendes äh, veokijuhtides, äh, veokites äh, juhid, kes niikuinii on pärit juba riikides, kus makstakse väga madalaid palku. nii et artikkel kaks tuleks tagasi lükata ja meil oleks vaja karmimaid kontrolle lähetamisdirektiivi rakendamise kohta ja need kontrollid tuleks sisse viia, aitäh. suur tänu. ja nüüd annan sõna proua McIntyre'ile, palun. suur tänu kõigepealt ma sooviksin Martinat äh, väga tänada tehtud töö eest selle arvamuse projektiga. me oleme töötajate lähetamise teemaga juba mõnda aega töötanud, me oleme selle teemaga kõik hästi kursis. mul on eriti hea meel selle üle, et äh, raportöör on valinud äh, väga selge lähenemise, ma väga tervitan seda. toetan äh, väga seda, mida ta ütleb selgituseks, et reeglid, mis ei ole selged ja mida korralikult ei rakendata, ei aita kaasa töötajate kaitsele väga oluline on leida tasakaal mitte ainult selle teemaga, vaid kõikide transpordivaldkonna teemadega meil peavad olema väärikad töötingimused äh, juhtidele ja samas tuleb operaatoritele jätta vabadus pakkuda piiriüleseid teenuseid. üks äh, turg äh, ühtsest turust, mis ei ole veel tõhus, on teenuste siseturg ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me selles valdkonnas reegleid vastu võtame me ei tohiks äh, siin teenuste pakkujatelt äh, stiimuleid ära võtta. väga oluline on see, et äh, Ida-Euroopa ettevõtted saaksid tegutseda Lääne-Euroopas ja vastupidi. nii et meil tuleb piirata halduskoormust, mille me liikmesriikidele paneme. samas usun ma kindlalt, et me ei peaks äh, andma liikmesriikidele võimalust kogu selles äh, segapudrus äh, protektsionistlikke reegleid nii-öelda tagaukse kaudu sisse tuua. Euroopa Komisjoni ettepanekus on sätteid, millega mul on probleeme. komisjon on pakkunud näiteks välja, et oleksid lisanõudmised liikmesriikidele, et nad äh, viiksid äh, rohkem läbi kontrolle maanteel ja muudes kohtades. et ma toetan äh, raportööri ettepanekut igal juhul, et administratiivset koormust tuleb vähendada ma usun, et me kõik oleme nõus selles osas, et Lex äh, Specialis on väga oluline. meil tuleb tagada, et me väldime duubeldamist uute sätetega lähetamisdirektiivis. kõike seda arvestades võime ehk kokku leppida, et äh, transpordivaldkond, maanteetransport peaks olema Lex Specialis. me ei soovi õigusloome vaakumit, vaid äh, tahame tagada, et äh, lähetatud töötajad transpordisektoris on kaetud äh, Lex Specialisega, mida me loome koos Martinesi ettepanekutega vastavas arvamuses. kokkuvõttes mulle avaldab väga muljet äh, seni tehtud äh, töö ja toetame seda, aitäh! suur tänu! ei ole siin kedagi QNGL-ist kohal, nii et annan sõna Tere Rainkele Rohelistest ka tema ei ole siin. ja mitte keegi ei soovi sõna võtta roheliste nimel. Rosa D'Amato, EFTD, palun. palun. Grazie, president. Dunque, come, come rilevato la... suur tänu, proua esimees ja nii, nagu raportöör ütles, praegused sätted, mis puudutab, puudutavad lähetamist, ei ole vastavuses liikuvuse väga kõrge tasemega, mis on iseloomulik transpordisektorile ja öö, selle sektori töötajad öö, tihti on sellises olukorras, kus nad ei saa korralikult oma tööd teha, rääkimata sellest, et öö, seadusandlused on väga erinevad ja sellest tulenevalt on tihti tegemist ebaausa konkurentsiga. ja me ei saa võrrelda transpordisektori töötajate olukorda teiste sektoritega, et tihti nad peavad päevi, öid veetma teistes riikides, nii et me peame ümber sõnastamas ja ümber mõtlemas selles kontekstis just selle lähe-, lähetamise kontseptsiooni, sellepärast et tihti see nende tööalane tegevus leiab aset kaugel nende koduriigis ja seda mitmeid-mitmeid päevi järjest, nii et me, ja me ei saa samas neid sätteid kasutada ka ebaseadusliku kabotaažitegevuse õigustamiseks näiteks. ja väga tähtis on see, et me juurutame võimalikult kiiresti äh, intelligentse tahograafi, sõidumeeriku ja väga tähtis on äh, täpselt teada, et äh, milline on sihtkoht, millised on kaubad, milline on teekonna pikkus ja me peame ette nägema ka äh, eksante eksposte kontrolli selleks, et meil oleksid olemas kõik andmed, mis puudutavad konkreetset ettevõtet ja selleks, et vastavad ametivõimud võiksid läbi viia kontrolli ja et me saaksime kontrollida ka äh, toetusi, mis makstakse erinevatele äh, ettevõtetele. ja nii, et meie töö eesmärgiks on nende töötajate tööd lihtsustada ja kaitsta ka VKE-sid eba, ebaõige, ebaausa konkurentsi eest, aitäh! Äh, suur tänu, Dominic Martin! suur tänu, proua esimees ja eelkõige suur tänu Martinale selle suure töö eest, mis on ära tehtud ja mis selgitab äh, kabotaaži puudutavaid küsimusi, aga samas me peame ütlema, et juba kahe, alates kahe tuhande kuuendast aastast öö, äh, on komisjon välja toonud äh, põhiprobleemid, autojuhtide töötingimused, erinevad reeglid, ebaaus konkurents öö, Äh, Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa äh, transportifirmade vahel ja komisjon on tunnistanud neid raskusi, mis puudutavad töötingimusi, autojuhtide sotsiaalset kaitset ja siinkohal tahaksin meelde tuletada, et äh, sama töötund samade kaupadega samas autos, et selle tunni hind võib olla kaheksa kuni kümme korda erinev, johtuvalt sellest, kas tegemist on Bulgaaria või Prantsuse autojuhiga. ja tuletan meelde, et rahvusvaheline autojuhi äh, palk, brutopalk on kas kolm, läheb kolmesajast kuni kahe tuhande euroni äh, brutopalk. nii et ja kontrollid, räägime ka nendest enamuse sõidumeerikud öö, äh, salvestavad ainult kakskümmend kaheksa päeva andmeid ja seetõttu ettevõtete äh, üle kontroll on möödapääsmatult vahe, vajalik. ja väga tähtis on ka see, et kontrollitakse vastuvõtvas sihtriigis ja et ka karistused oleksid tõsised. meie öö, äh, oleme selle poolt, et riikidevaheline koostöö oleks tõhustatud ja tähtajad peavad olema väik-, väiksemad öö, ja e, meie kaaskodanikud ei saa aru, et kolm päeva on vaja selleks, et saada andmed kätte autojuhtide ja nende töö kohta ja praegusel hetkel meil on ju postisaadetisi võimalik e, täpselt jälgida, e, nii et läbi GPS-i saab ju kõiki veokeid kontrollida, nii et ei ole enam vaja selliseid põhjendusi selles osas, mis puudutab sõidumeerikute kontrolli, meile on vaja andmeid reaalajas. ja me oleme selle poolt, et alates esimesest päevast rakendatakse kõigi suhtes täpselt samu reegleid ja te kindlasti teate, et me leidsime ka, et ei ole vaja luua selliseid dire-, direktiivi äh, äh, eraldi transpordisektorile, vaid lähetatud töötajate direktiivi tuleb kohaldada kõigi töötajate kohta. et võib-olla homme hakkame lilleseadetega te tegelema või müürsepadega tegelema ja ma mõistan, et te ei ole nõus selle kolmepäevase tähtajaga, mida äh, mis muudaks ettevõtete elu tunduvalt keerulisemaks, aga samas me peame äh, välistama kuritarvitused, et, et millises riigis täpselt äh, veok, veoki siht, sihtmärk on, sihtkoht on äh, Äh, väga tähtis on väl-, välistada igasugune ebaaus konkurents ja väga tähtis on sõidumeeriku ja GPS-i andmeid kasutada, mis ütlevad meile, et kus täpselt antud sekundil see veok asub ja selleks, et välistada ebaaus kabotaaž, oleme me selle poolt, et oleks kohustuslik iganädalane tagasipöördumine äh, oma koduriiki, et see puudutaks nii autojuhti kui ka veokit, aitäh. aitäh ja nüüd härra Pirinski. предвид спецификата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 ütleb äh, härra Pirinski. täna pärastlõunal on küll. arvestades äh, töötajate lähetamise spetsiifikat transpordisektoris, enamuses liikmesriikides, kaasa arvatud Bulgaarias, rakendatakse reegleid, mis erinevad üldistest nii sisemiselt kui ka välislähetuste puhul. seepärast katsed äh, rakendada üldreegleid töötajate lähetamise osas üheksakümne kuuenda direktiivi osas ei ole mitte ainult alusetud, vaid tekitavad potentsiaali, et tekib püsiv kaos rahvusvaheliste vedude juures Euroopa Liidus ja tekivad raskused ka ettevõtetele ja kontrollijatele. mis puudutab standardiseeritud vedude raamistikku, üks auto võib ühe päeva jooksul liikuda läbi terve rea liikmesriigi territooriumite. seega ei ole ühtegi ratsionaalset viisi, kuidas otsustada, millise ajaperioodi jooksul ja milliste dokumentidega on tõestatud, et äh, täidetakse või mitte lähetatud töötajate direktiivi. arvestades riigi seadustega, kus siis äh, autojuht mingil ajahetkel peaks asuma. selles mõttes on igati õigustatud, et äh, toetatakse ettepanekuid, mille on teinud raportöör. siin on sõnaselgelt välja jäetud üheksakümne kuuenda aasta direktiivi väljajätmine, mis puudutab äh, rahvusvahelisi vedusid. Äh, see puudutab nii reisijaid kui kaubavedusid ja välja, välja arvatud kabotaaž igal juhul tuleb rakendada selle riigi seadusandlust, kus antud ettevõte on registreeritud. on igati õigustatud, et raportöör Labajova tegi ettepaneku kabotaaži suhtes äh, rakendada lähedatud töötajate direktiivi põhimõtteid, kuivõrd, kuivõrd sellel juhul tegelikult äh, transpordioperaator tegutseb äh, kohalikul turul vastuvõtvas riigis. teist sorti erandid ol-, looksid pigem võimalused erinevat tüüpi tõlgenduseks ja rakendamiseks, mis puudutab eeskirju. rääkides nüüd kontrolli parandamise meetmetest ja koostöö tõhustamisest liikmesriikide vahel, selliste kontrollide läbiviimisel on komisjoni ettepanekud õigeaegsed ja õigustatud. arvestades äh, manipuleerimisvõimalusi äh, meerikute puhul, on õigustatud see, et kiiresti võetakse kasutusele niinimetatud nutikad meerikud mis äh, vastavad paremini elektroonilistele süsteemidele ja registritele erinevates liikmesriikides. samal ajal katse sisse viia täiendavaid nõudeid ja dokumente ja et neid dokumente peab säilitama autojuht ja esitama neid kontrollide korral kaasa arvatud töölepingute koopiad, äh, palgalehed on täiesti ebaproportsionaalne. ja seda tuleks vaadelda konkreetse ettevõtte puhul, mitte konkreetse autojuhi puhul, seepärast ei ole äh, teeinspektsiooni puhul näiteks loogiline läbi viia kontrolli, mis tegelikult kuuluvad hoop-, Tööinspektsiooni pädevusse selles riigis, kus ettevõte, kus on ettevõtte asukoht. mis puudutab raportöör Ravajova ettepanekuid, see on hea kompromiss, kuivõrd äh, dokumendid on kättesaadavad vajadusel, kuid äh, transpordiettevõtte esindaja mõistliku aja jooksul. see annab võim-, see annab võimaluse tõlkeks ja legaliseerimiseks, kui vaja. kõik, kõigele sellele tuginedes teeksin ettepaneku, et me põhimõtteliselt toetaksime raportööri lähenemist ja ka vastavaid muudatusettepanekuid ja loomulikult äh, esitan ka ise muudatusettepanekuid. tänan, proua esinaine. tänan ja vabandust, et meil Bulgaaria tõlget ei ole. ma isegi ei märganud kohe, ütles äh, esinaine. aga teie tõ enda tõlge oli suurepärane. ja nüüd äh, proua Lopes-Fontani. Gracias, senora presidenta. suur tänu, proua esimees kaks kiiret kommentaari minu poolt, mis puudutab äh, töötajate lähetamist, sellepärast et äh, ma olen raportöör kolmanda osa, kolmanda teemaga seoses ja sellest ma räägiksin pikemalt. aga nüüd ma tahaksin rääkida pä-, päevade piirangust ja tööaja piirangust. nüüd see kolm päeva ühes kuus, kalendrikuus, see ei ole piisav, sellepärast et autojuhil ei ole piisavalt aega, et tagasi pöörduda oma koduriiki, eriti tege-, kui tegemist on kaugemate äh, riikidega ja selline piirang äh, suurendaks ka ekspordihindasid, mõjutaks äh, ettevõtteid ja eriti just VKE-sid. ma olen nõus sellega, et transiit tuleb äh, välja jätta kohaldamisalast ja kui tegemist, kui me räägime Äh, päevade arvust siis mitte viis, vaid seitse ja need peaksid olema seitse järjestikust päeva. ja lõpuks ma arvan, et me peaksime täpsustama ja selgelt ütlema, millised on need nõuded, mida äh, rakendatakse transpordiettevõtete, autojuhtide äh, suhtes siis, kui seda piirangut ületatakse sellepärast et võib tegemist olla ju ka kas või aastaks lähetatud töötajaga nii et ma olen äh, sama meelt raportööriga ka selles, mis puudutab Lex Specialist. aitäh ja nüüd härra Bach. ja, äh, suur tänu. ma soovin samuti kiita Martina poolt tehtud tööd, ta on loonud siin väga hea aluse minu jaoks on olulised mitmed punktid, mida tema on maininud ja mida mitmed teised kolleegid on maininud. meil on vaja selgeid äh, eeskirju ka selleks, et äh, inspektorite, kontrollijate töö oleks lihtne, et nad saaksid üldse korralikult kontrolle läbi viia. meil on tegemist väga spetsiifilise sektoriga, seal on keerulised probleemid, äh, rahvusvahelised veod, kabotaaž rahvusvahelised turud, osad äh, ettevõtted on äh, spetsialistid nende erinevate transpordiliikide segamisel, nii et äh, kontroll muutub järjest keerulisemaks. minu arvates on oluline toetada kõiki neid muudatusettepanekuid, mis parandavad kontrollide tõhusust, teen seda ka transpordikomisjonis eranditega on mul probleemid, nii nagu kolleeg äh, Reginal, et äh, tekib küsimus, et kus siis need äh, reeglid algavad, kus nad lõpevad. kui me võtame ühe sektori välja, transiidi, siis minu riigi jaoks, Luksemburgi jaoks ei ole see probleemiks, poole tunniga on autod meie riigist läbi juba sõitnud, aga suurtes riikides on transiit ka suureks probleemiks, kui see tervenisti siit direktiivist välja võtta. me peame keskenduma ebaõiglasele konkurentsile, vaatama, kus see konkurents äh, tekib ja seda tuleb välistada. üldisest äh, direktiivist äh, midagi välja võttes peame me vaatama, et ei tekiks juriidilist vaakumit autoveosektor peaks äh, jääma üldisesse direktiivi sisse ja spetsiifilisi küsimusi tuleks reguleerida Lex Specialise kaudu, aitäh! Thank you very much! aitäh! proua Morin Chartier. <clears throat> Merci beaucoup, madame. suur tänu, proua esimees! ja nii päeval kui ööl, et teeme tööd töötajate lähetamisega, ükskõik millise sektoriga tegemist on. ma tahaksin tänada Martina Djabalovat ära tehtud töö eest, tegemist on tõesti väga keerulise tööga, viia vastavus lähetamise direktiiv ja transpordisektori Lex Specialis on selliseid punkte, kus ma olen ka sama meelt Martina Diabalovaga ja tema ettepanekutega ja kõigepealt äh, selles osas, kuivõrd tähtis on kohaldada äh, lähetatud töötaja staatust kabotaaži puhul. kabotaaž kujutab endast väga tähtsat äh, teemat just konkurentsivaldkonnas etteva-, ettevõtete vahel ja siseturul on väga tähtis, et ettevõtted toimiksid äh, samade reeglite alusel, ka selles osas, mis puudutab palkasid ja et äh, töötajatel oleksid samad õigused ja see tugineb sellele põhimõttele, millele juhtis tähelepanu ka Jean-Claude Juncker, sama töö eest samaväärne palk. ja ma olen nõus ka selles osas, et lähetamist ei pea kohaldama transiidi puhul, kui liikmesriigi territooriumil ei leia aset mingi öö, kaubanduslik öö, operatsioon või tehing. aga me teame öö, tiht-, et see ei ole sugugi lihtne ja ja tihti on tegemist selliste äh, segategevusega ja siis on väga raske ka teostada kontrolli selle üle. ja tegemist on sellise halli tsooniga. aga samas, mis puudutab rahvusvahelist transporti, siis ma ei jaga meie raportööri seisukohta ja äh, keda ma muus osas väga austan, aga raportöör, kes soovib äh, selle välja jätta lähetamisest et kui tegemist on mingi kaubandusliku operatsiooniga konkreetses riigis, siis reeglid peavad samad olema ja õigused töötajatele ka täpselt samad ja see ongi ju lähetatud töötajate direktiivi läbivaatamise eesmärk ja see peab olema ka Lex Specialis eesmärk ka selles sektoris. ja see on just see lähetatud töötaja staatus, mis võimaldab neid võrdseid tingimusi ja see on just see, ka see sotsiaalne Euroopa ja see ongi see vundament kõigele, nii et lähetatud töötaja staatust peab kohaldama rahvusvahelises transpordi puhul. komisjon on välja pakkunud kolmepäevast tähtaega, enne kui seda staatust kohaldatakse. ja kui me nüüd öö, paluksime komisjonil leida kompromissi, aga seda meedet on väga raske raske ellu rakendada ja tunduvalt lihtsam oleks, kui alates esimesest päevast hakatakse seda staatust kohaldama sellepärast et kõik me ju siin selles saalis teame, et sõidumeerikud annavad meile koheselt kogu informatsiooni. ja koha peal meil on olemas kogu vajalik informatsioon ja seda tänu sõidumeerikutele, millega me saame kontrollida kõiki veokeid ja ei ole mitte mingisugust põhjust viidata probleemidele, kasutuse probleemidele, sellepärast et eh, tehnoloogia täna juba võimaldab lahendada need probleemid. mis puudutab nüüd eh, reeglite ülevõtmist eh, ja kohaldamist ja õiguslikku vaakumit, niikaua kui ei ole Lex Specialist ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et me töötame lähetamise direktiivi kallal juba kakskümmend kaks kuud on proua esi-, esimees, te teate seda väga hästi. ja Lex Spets-, Lex Specialise kallal me hakkame tööle, kas me viime enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta parlamendivalimisi selle töö lõpule, kas keegi saab tagada seda, mitte keegi. aga meil on vaja tugevat, kindlat teksti, võib-olla me suudame seda teha, võib-olla mitte, aga mis siis juhtub, kui Lex Specialis ei ole äh, enne valimisi, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisi paika pandud. milline saab olema see koda pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat, millal jõutakse selle tööga lõpule? ja ma pean teile ütlema, proua esimees, et te kindlasti teate, milline on minu seisukoht seoses selle teemaga. me peame tõesti väga äh, mõistlikud olema ja me, me, on vaja, et Lex Specialis vastu võetakse ja lähetatud töötajate lähetatud töötajate läbi vaadatud, direktiivi tuleb äh, kohaldada ka transpordisektoril ja mitte üheksakümne kuuenda aasta direktiivi, kus oli viisteist, viisteist liikmesriiki ja palgaerinevused olid ühest kolmeni. praegune olukord ei ole selline. jah, läks spetsiaalisele, aga oodates seda, meil on vaja konkreetset reeglit selle praeguse olukorra suhtes, aitäh. Thank you suur aitäh, proua Morašavtšev. ja järgmisena äh, Enrique Calves Rambon, kes ei ole siin. ja siis proua Šoidrova. E, suur tänu, proua esimees. ka mina tahaksin Äh, rääkida sellest äh, raportööri ettepanekust, ma äh, toetan raportööri poolt tehtud ettepanekuid ja mul on ka omapoolseid muudatusettepanekuid. esimene osa, kus me muudame autojuhtide lähetamise reegleid, ma arvan, et see on väga positiivne sellepärast et siin on eesmärgiks just autojuhtide turvalisus, sotsiaalsed tingimused ja kontroll. ja kuulates seda arutelu siin, siis mitte keegi ei sea kahtluse alla seda, et me soovime piiriülest transpordi, mis oleks öö, äh, tõhusam, paremates tingimustes, me soovime tõhusamat kontrolli ja ettepanek läheb just selles suunas ja teine osa, mis puudutab selle sektori öö, äh, reegleid, siis selles osas ma olen natukene pettunud. komisjon on täiesti selgelt äh, tunnustanud ja oleme ka meie öelnud seda, et meil on vaja Lex Specialist äh, autojuhtide lähetamise osas, meil on vaja äh, transpordisektori jaoks spetsiifilisi konkreetseid reegleid ja siin ettepanekus räägitakse kolmest päevast, piirdutakse selle kolmepäevase tähtajaga. nii et ma arvan, et arutelud lähevad edasi just selle kolme päeva suhtes ja me peame vaatama, et kuidas me hakkame seda arvutama ja mida see tähendab kogu selle sektori jaoks. nii või teisiti ma olen selle poolt, et seda tähtaega pikendataks, selleks et rahvusvaheline transport oleks võimalik ja minu muudatusettepanekud lähevadki selles suunas. Thank you, Mr Ballas. aitäh, härra Ballas. Oui, merci, madame la présidente. suur tänu, proua esimees. väga tähtis on see, et me ei ajaks segamini erinevaid asju äh, autojuhi töö on kahene, kõigepealt on see, mida ta ise transpordib ja edasi on siis äh, need kaubanduslikud tehingud või see kaubanduslik pool, mahalaadimine, pealelaadimine ja nii edasi, need on kaks erinevat asja. esimese punkti osas ma arvan, et proua Djabalova on ära teinud hea töö just selles osas, mis puudutab kabotaaži ja kabotaaži äh, küsimuses, kui on tegemist kaubandusliku operatsiooniga, siis selles osas meil on vaja selget seadusandlut, andlust ja kohaldatakse lähetatud töötajate äh, reegleid ja sellepärast need võimalda harmoneerida sotsiaalsed reeglid ja võidelda dumpinguga ja mis puudutab äh, rahvusvahelises transpordis on väga tähtis, et me selgitaksime, et mis asi on transport ise, et millal Äh, autojuht juhib seda veokit ja me, ja kaubanduslikud operatsioonid seal kõrval. nii et me peame suutma eraldi vaadata neid kahte asja. kui autojuht äh, sõidab ainult ühes riigis, siis kohaldatakse tema, äh, et kohaldada tema suhtes sotsiaalseid reegleid, selle riigi reegleid, aga ta jääb siin ainult paar, paariks tunniks. aga kui tegemist on pealelaadimise, mahalaadimisega, siis siin on tegemist jälle teistsuguse operatsiooniga ja vastavad, sellele vastavad oma palgareeglid ja sotsiaalsed reeglid ja, ja selleks, et äh, hästi toimida, meil on vaja sõidumeerikud ja seda on juba mitmeid kordi siin öelnud, et äh, täna ei ole puudu mitte ainult pol-, mitte poliitilisest tahtest ja meil on äh, olemas ju uue põlvkonna nutikad sõidumeerikud, et siis tähendab see seda, et tegemist on poliitilise tahtega, et me ei taha reguleerida transpordisektorit praegusel hetkel nii et lõpetuseks kaks punkti veel. esimene puudutab tähtaegasid ja raportöör ja proua Moran Chartier on igati õigus, kui ta räägib sellest, et me ei tohi lubada õiguslikku vaakumit. et niikaua, kui meil ei ole Lex Specialist vastu võetud, siis veokijuhi, veokijuhtide suhtes peavad olema reeglid ja sellepärast, et siis on vaakum ühelt poolt, on ühed töötajad ja siis veokijuhid teiselt poolt. ja õiguslikult on võimalik äh, täiesti vaidlustada seda olukorda. ja teiseks, äh, mis rääkis meie FN-i kolleeg just, et Te võitlete kõigi nende õigusaktide vastu, mis sotsiaalsel tasandil üritavad harmoneerida öö, äh, töötajate olukorda ja te ütlete, et see ei ole Euroopa Liidu asi ja seda peab tegema liik-, liikmesriigi tasandil. aga praegu võtate te nüüd töötaja, lähetatud töötajate reeglid ja, ja siis ütlete, et proua Djabalova ei ole piisavalt kaugele oma töös läinud. Thank you very much uh,. My proposal suur tänu, minu ettepanek on järgmine, et äh, läheksime nüüd otse järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, raportööriks on härra Pahh. aga kas ma unustasin kedagi ära? vabandust. proua Labajova võib-olla oleks tõesti õige, et te nüüd sõna saaksite. olete ka saadetud muidugi järgmise päevakorrapunktiga. tahtsin äh, vastata mõnedele asjadele võib-olla ja teha kokkuvõtte. ma tahaksin tänada kõiki panuse eest. on väga huvitav äh, kuulda erinevaid äh, seisukohti. kindlasti võtan nad kõik arvesse, kui me hakkame välja töötama kompromisse nii et ma ootan tõesti muudatusettepanekuid ja kompromissarutelusid äh, variraportööridega. paljude asjadega olen nõus, paljudega mitte. ei hakka nüüd ük-, ük-, isikute kaupa välja tooma, aga tuletaksin paari asja meelde. Evelin Regner, tahaksin teile meelde tuletada, et me hääletasime komisjonis äh, lähetatud töötajate direktiivi üle siin on transpordiküsimused jäetud Lex Specialise hooleks, me kõik hääletasime selle poolt, põhjenduspunkt kolm, kümme. nii juhtus nõukogus, nii juhtus parlamendis. see on olukord. me, see, me hääletasime seda komisjonis. teiseks, sellele probleemile tuleb vaadata erinevatest vaatenurkadest, sellepärast on minu projekt ka väga selge ja lihtne ja vaatab just erinevast vaatenurgast, milles on probleem. Te kõik ka ütlesite seda erineval moel, kuid kõik ütlesite, milles on tõeline probleem. ebaõiglane konkurents, kas me oleme nõus? ebaõiglane konkurents on probleem. me tahame vältida kuritarvitust. me tahame vältida bürokraatiat ettevõtete jaoks, me tahame vältida kõike seda, mis enamasti põhjustab ebaõigset konkurentsi, rändavad autojuhid, võib-olla härra Bachi raporti puhul räägime sellest. see on see, mis põhjustab e-, põhjustab ebaausat konkurentsi, võib-olla kabotaaž mõningatel juhtudel. ma arvan, me oleme kõik nõus selles, milles probleem seisneb, millega me tahame tegeleda. aga tahtsin pisut erinevat loogikat pakkuda oma projektis. tahtsin päevade lugemisest eemalduda, sest kui me alustame, teate väga hästi, kui kangekaelsed me kõik oleme, kui me hakkame numbrite üle võitlema, mõni tahab kolm, mõni tahab viis, mõni kakskümmend, mõni piiramata, me ei, me ei, me ei tule sellest kunagi välja, nii et minu loogika on, vaatame, mis on probleemid, määratlegem, mis on rahvusvaheline transport ja leidkem tasakaal. ma olen nõus, meil on absoluutselt vaja kaitsta töötajaid ning ühtlasi peab olema teenuste vaba osutamine, nii et vaatame selle erinevast vaatenurgast. kui me muudame reeglid tekitame bürokraatiat ettevõtetele, ei teosta järelevalvet, äh, tervemõistuslikku kontrolli, siis aastate pärast me räägime sellest ikka veel. sellepärast ma vaatasin teisiti asjale, küsimus ei ole päevades, küsimus ei ole selles, kes, kes võidab, kas see, kes tahab kolme päeva või see, kes tahab seitset päeva, küsimus on, mida me tahame teha ühtse turu heaks. minu viimane kommentaar Elizabeth, tänan, et mainisite seda. jõustumine, jah, see on väljakutse. mainisin seda ka alguses. tõesti tuleb väga ettevaatlik olla. palun kõiki, kes töötavad erinevate teemadega, olge väga ettevaatlikud selles osas, kuidas me jõustumisega teeme nii lähetatud töötaja direktiivi puhul kui Lex Specialise puhul. jah, proua esinaine võtan jälle sõna jah, sest ma olen variraportöör ka järgmiste kahe teema puhul, nad on kõik omavahel väga seotud, nii et äh, oleme ettevaatlikud selles osas, kuidas me nad omavahel seome ja kuidas me seda terviklikku loogikat näeme. jah, aitäh ja, ja ajakavad on ka omavahel täiesti seotud. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg antud äh, raporti puhul on kolmekümnes jaanuar läbivaatamine komisjonis toimub. hääletame kahekümne seitsmendast kahekümne kaheksanda märtsini ja siis Transpordikomisjonis toimub hääletus viieteistkümnendal mail. see on sama ajakavaga järgmise päevakorrapunkti puhul. ja ma arvan, et kohe sukeldumegi sellesse, sest need on väga tihedalt seotud. ja sõna saab härra Pahv. ja, vielen Dank. suur tänu. ma tahaksin kohe alguses öelda, et komisjoni ettepanekus on mõned head lähtepunktid, näiteks äh, koostöö haldusasutuste vahel ja infovahetus. oluline on, et äh, iganädalane puhkeaeg ja ööpäevane puhkeperiood ei peaks mööduma veokikabiinis. loomulikult tuleb tervistada sõidukijuhi äh, regulaarset äh, kodus käimist aga komisjon ei ole täpsustanud, mida selle all äh, mõeldakse. mina olen pakkunud välja, et äh, tuleks äh, lähtuda sõiduki juhi elukohast, mitte ettevõtte asukohast, see on muudatusettepanek üheksa. ma olen arvamusel, et äh, praegused reeglid puhkeperioodide kohta on sobivad, kui neid kohaldatakse korralikult. seega tegin ma ettepaneku, et praegused puhkeaegu puudutavad reeglid tuleks säilitada. samuti üritasin ma positiivsed äh, punktid äh, koondada niimoodi, et äh, parandada töötajate töötingimusi ja samuti olukorda maanteedel, ilma et ettevõtete konkurentsiolukord arveneks ja me peaksime hõlmama ka need veokid, mis kaaluvad vähem kui kolm koma viis tonni. ja ei tohiks koormata asjatult neid ettevõtteid, mis tegutsevad ainult kohalikult kuni saja kilomeetri raadiuses ettevõtte asukohast. kompensatsioon vähendatud tööaja osas peaks olema võimalik ainult siis, kui on hiljem nähtud ette pikendatud puhkeaeg nelikümmend viis tundi, mida tuleks veokijuhil veeta kodus või selle lähedal, see muudatusettepanek üksteist, on realistlik nõuda ettevõtetelt, et nad korraldavad töö selliselt, et äh, veokijuht saaks vähemalt iga viie nädala tagant äh, koju sõita. üks olulisemaid äh, punkte on ka see tähtaeg, millal kõikidel sõidukitel peaks olema intelligentne tahograaf. kolleegid on ka eelnevalt toonitanud, kuivõrd oluline on see vahend tulevikus me räägime siin tehnilisest revolutsioonist, digitaliseerimine peaks äh, tõesti äh, siin korralikult äh, rakenduma, aga meil läheb see intelligentsete tahograafide sisseviimine väga raskelt. ma olen arvamusel, et äh, meil peaks olema üleminekuperiood mitte viisteist aastat, vaid viis aastat. oluline on, et äh, väheneks administratiivne koormus kontrolliasutustele ja veofirmadele ja sõidukijuhtidele. minu jaoks oli väga oluline ka tugevdada seda artiklit, kus öeldakse, et äh, ettevõte ei äh, tohi sõidukijuhtidele maksta preemiat äh, kilomeetripõhiselt ja kaubapõhiselt, see on äh, muudatusettepanek kaksteist. praegu oli see keeld paigas ainult siis, kui oli ohustatud ohutus maanteel, aga seda oli väga keeruline kontrollida, nii et ettevõtted endiselt kasutavad sellist makseviisi mul on äh, hea meel koostöö üle variraportööridega, ma loodan, et meil saab olema hea koostöö. minu jaoks on väga oluline siin tõesti märk maha panna ja ma usun, et me saame lõpuks hea tulemuse sõidukijuhtidele, ettevõtetele, maanteeohutusele ja kontrolliasutustele, aitäh! Eh, aitäh, härra Pahv! Läheme variraportööride juurde, härra Ole Kristjanson. Thank you very much, madam president. suur tänu, proua esinaine, ütleksin äh, sissejuhatava märkusena, et kui me ei suuda parandada transpordisektori töötingimusi, siis me ei suuda atraktiivset transpordisektorit ka tekitada, äh, ligimeelitada kvalifitseeritud tööjõudu tulevikus seepärast tahaksin tänada raportööri härra Pahvi, sest ma arvan, et äh, see, mis ta siiamaani teinud selle raporti kallal, on väga positiivne. olen nõus enamuse muudatusettepanekutega, mis on esitatud. minu ettepanekud seega on, on suunatud äh, samadele eesmärkidele, kuid on mõned eesmärgid, kui tahaksin minna veelgi kaugemale kui härra Pahv. mainiksin kahte tahaksin äh, nutika Ameeriku rakendamist näha niipea kui võimalik. nutikas Ameerika on väga oluline äh, eeskirjade jõustamiseks ja ma ei näe põhjust, miks äh, seda ei peaks täielikult rakendama aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. samuti tuleb tagada, et tööandjad maksavad, kui autojuhtidele, kui nad on kodus, et nad ei jääks teise riiki, mitte koduriiki ja kokkuvõttes ma arvan, et äh, kompromissidest on võimalus parandada tööohutust ja tõhusust, nii et ma ja ootan ka koostööd teiste variraportööridega. aitäh ja härra Zlatovski, ETSR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 et nad saaksid piisavalt puhata, sest antud nii, ainult nii suudavad nad äh, turvaliselt äh, sõita. pidagem aga meeles, et see konkreetne sektor on väga tundlik erinevate haldusmeetmete suhtes. halduskoormus toob endaga kaasa suuremad kulud, äh, ajakulu, härra Pahh rõhutas, et on puudu parkimiskohtadest kõikjal Euroopas ühe Saksa mm, liidu äh, kohaselt, mis tegeleb parkimiskohtadega, on äh, puudus kolmekümne ühest tuhandest parklakohast ainult Saksamaal, see tähendab, et äh, kulub aastakümneid enne, kui me suudame piisavalt parkimiskohti luua kogu Euroopas. see tähendab, et me ei saa oodata aastakümneid enne kui võtame kasutusele kohased eeskirjad. iganädalane puhkus äh, salongis, see on oluline. see võimalus on oluline eriti pikamaa sõitude puhul. selleks, et siseturg toimiks, on see oluline öö või puhkeaja veetmine Äh, autosalongis ei peaks olema mitte esimene valik, kuid see peaks olema siiski võimalik variant. teine teema on maksimaalne periood, sõiduperiood ning kohustuslik koju pöördumine selleks, äh, et äh, täita üle neljakümne viie tunni, tunnise puhkeperioodi nõuet. raportöör on oluliselt muutnud komisjoni ettepanekut. ainult negati-, ainus negatiivne aspekt oli koju pöördumine kolme nädala tagant. mis puudutab äh, perifeerseid liikmesriike, see on liiga piirav, see muutab li-, raskeks operatsioonide planeerimise. võib-olla kuus järjestikust nädalat oleks kohasem lahendus. ja autojuhil võiks, peaks olema vaba valik selles osas, kus ta soovib äh, oma puhkeperioodi veeta. järgmine teema on reeglite rakenduvus vähem kui kolm koma viis tonni kaaluvate sõidukite puhul. seda kasutavad peamiselt äh, VKE-d. see tähendab täiend-, suurt halduskoormust nende jaoks ja kulude kasvu. üks teine teema on perioodi lühidus Äh, määruses, see puudutab äh, nutikaid meerikuid. Äh, kompromiss oli raske, mis tol hetkel saavutati. nii et raske on seda muuta. ekspertide arvamus on, et need, sellised seaded ei lahenda kõiki probleeme ning nende, nende ehitamise, sisseehitamise kulu on ka suur, eriti väikeste ettevõtete jaoks, seega ma arvan, et äh, muuta komisjoni ettepanekut selles osas on, ei ole õigustatud. ma toetan härra Bachi, kui ta ütleb, et reaalne probleem, mis tuleb lahendada, selleks, et sektor oleks turvalisem ja atraktiivsem, on parkimiskohtade puudus ning taskukohase öömaja puudus autojuhtidele. selle probleemi lahendamine võtab aastaid radikaalne reeglite muutmine protsessi alguses tähendaks seda, et tekiks liiga suur koorem ettevõtjatele, eriti perifeersetest riikidest. kulud äh, peavad maksma transportijad ja siis hiljem tarbijad. meie fraktsioon esitab vastavad muudatusettepanekud ja ma olen kindel, et äh, vaatamata erimeelsustele leiame ka kaasettepanek äh...? suur tänu. ja läheme edasi äh,. Yes, it's äh, äh Martina. Äh. Martina. sinu nimi on siin igal pool. sinu kord arvan, see on hea, need teemad on omavahel tihedalt seotud aitäh, härra Pahh, sõnavõtu ja arvamuse projekti eest. ma arvan, et äh, see on tõesti õige koht tegeleda nomaadjuhtidega. aga eesmärgiks peaksid olema eeskirjad, mida saab rakendada ja mis tõesti praktikas toimivad. see on see, äh, mida ma kõige rohkem näha soovin. mul on hea meel, härra Pahv, et rääkisite magamisest autosalongides. ka teised äh, ütlesid seda, te ütlete väga õigesti, et meil on puudu infrastruktuur. seni, kuni seda infrastruktuuri ei ole, ma arvan, et ei ole realistlik takistada magamist autokabiinis. sest et väljaspool on see võimalik siis, kui need äh, öömajad on kättesaadavad. see peaks olema seega ainult soovitus minu jaoks on hea meel ka äh, näha, mida te olete öelnud koju tagasipöördumise kohta iganädalaseks puhkuseks, mina arvan, et see on liiga piirav komisjoni ettepanekus. autojuht peaks olema võimeline tagasi pöörduma kohta, kuhu, kuhu ta soovib öö, äh, tagasi pöörduda. aga ettevõtte kohustus ei peaks olema öö, äh, hüvitada kulud reisiks äh, autojuhi poolt valitud kohta, ehk siis ei ole mitte puhkusereis, aga mõte on, et on õigus äh, valida kohta, kus puhata. kodu kui selline, kas kodu peaks siis olema autojuhi alaline elukoht või siis koht, kus äh, on ettevõtte tegevuskoht? siin on väga oluline see välja selgitada. sama vee, sama kindel ma ei ole nüüd selles, mis puudutab kergeveokeid aga ma hea meelega arutan seda variraportööride kohtumistel ja olen avatud sellele. ja lõpetuseks, mina usun suuremasse paindlikkusse ja realistlikumasse ajakavasse, mis puudutab äh, töötajate töö- ja puhkeaegu, nii et ma toetan nelja aastast äh, referentsperioodi, mille välja pakkunud komisjon ning ma arvan, et neljanädalane periood tuleks ka äh, kodu ning baasi, kodubaasi tagasipöördumise tähtaeg. komisjon pakkus kolm nädalat nii et ma arvan, et see peaks olema sama mõlemal puhul neli nädalat. ootan koostööd teiega ja ma arvan, et me saame seda kõike väga kenasti koordineerida. Thank you. suur tänu, Paloma Lopez-Pervejo. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que me gustaría es... suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tahaksime tänada raportööri kogu ära tehtud töö eest olles äh, analüüsinud seda eelnõud, lubage, et ma ütleksin, et me oleme äh, suures osas nõus härra Bachi ettepanekutega, aga samas on mõningaid kohti, kus seda on võimalik veel parandada. Äh, näiteks tugevdada vastavust pra-, töö- ja puhkeaja sätteid kontrollisätetega ja ka juba olemasolevate karistustega ja meie jaoks on väga tähtis see, et et ei tekiks mingit vaakumit ja äh, autojuhid on äh, Äh, välja pakutu väga hästi va-, vastu võtnud ja mitte mingisugust probleemi ei ole välja toodud seoses selle kahenädalase perioodiga ja seetõttu me arvame, et ei peaks seda aega suurendama neljale nädalale. ja väga tähtis on ka, et meil oleksid äh, tagatised selles osas, mis puudutavad puhkeaega ja väga tähtis on see, et autojuht saaks puhata sanitaarselt vastuvõetavates tingimustes. ja sellega on äh, seotud ka kulud tööandja jaoks. ja äh, me peame paremini kindlaks määrama ka äh, mõiste kodu, et see on autojuhi kodu tõesti, aga mitte transpordiettevõtte asukoht ja väga tähtis on ka see, mis puudutab tagasipöördumist koju, et need kulud võtaks tööandja enda kanda mis puudutab äh, kõiki neid reegleid, siis me oleme veendunud, et väga tähtis on nutika sõidumeeriku kasutuselevõtt ja võimalikult kiire kasutuselevõtt. ka selles osas, mis puudutab töö- ja puhkeaja kontrolli ja mis puudutab piiriülest äh, tegevust. üldiselt, mis puudutab seda eelnõud, siis me oleme suures osas äh, autoriga sama meelt ja ja oleme igal, igal juhul toetame seda arvamust. proua Lambert roheliste nimel. tänan väga. kõnelen meie variraportööri Mandelli nimel. tema seisukoht on, et meie fraktsiooni nimel soovib ta tänada raportööri suurepärase töö eest. raporti projekt on, näitab, et me oleme mõistnud, et olukord tuleb kiiresti lahendada kui kindlasti mitte midagi ette võtta ei saa. raportööri ettepaneku põhjal on selge, et meil on vaja reegleid, mis on konkreetsed ja tõhusad ja mida saab ka kontrollida ja rakendada. seega toetame läh- äh,, lähtuda sektori digitaliseerimisest, digitaalne sõidumeerik tuleb kohe kasutusele võtta, see puudutab ka Äh, sõiduohutust, mis on meile kõigile oluline, mitte ainult autojuhtidele. toetame ka teie ettepanekut laiendada rakendusala, et kerg, kergveokitele, kuna neid on järjest rohkem ja nad, nad raskeveokeid vahetavad järjest rohkem välja. nii et meie, me peame sellega kindlasti tegelema. peame kaitsma VKE-sid, kes kasutavad neid, neid veokeid ja pidama kinni saja kilomeetri piirist nüüd, mis puudutab magamist äh, autos, ka meie leiame, et ei ole piisavat infrastruktuuri selleks, et äh, oleks võimalik ööbida mujal. puudu on nende inimeste töö praktiline korraldus, kuidas pöörduda koju tagasi või nende poolt valitud kohta puhkamiseks. probleemiks on nomaad, äh, autojuhid, kes nädalaid ja kuid on teel ei, meie kindlasti peaksime kaitsma töötajaid kõikjal Euroopas ekspluateerimise eest, seega meie fraktsioon esitab muudatusettepanekuid selles osas, aitäh. Thank you, Rosa Dam-. suur tänu, Rosa Damato. Yes. Grazie, president. suur tänu, proua esinejana, kallid kolleegid. võtta sõna puhke- ja tööaja äh, osas äh, veokijuhtide puhul. see tähendab ka paremat kontrolli ja selle sektori töötajate paremat kaitset ja seetõttu oleme me otsustanud ka ise panustada sellesse, väga tähtis on kiirelt kasutusele võtta nutikad sõidumeerikud, see võimaldaks eh, ellu rakendada kõiki vajalikku meetmeid just selleks, et tagada töö- ja puhkeaja reeglite järgimine ja me peame vähendama neid tähtaegasid, eriti mis puudutab nende sõidumeerikute kasutusele võtmist ja kasutama neid ka puhke, puhkeaja osas ja mis puudutab puhkeaega, siis tuleb tagada autojuhile võimalus koju pöörduda, edasi on vaja selliseid äh, korrektseid, korrektsete sanitaarsete tingimustega öö, äh, ruume autojuhtidele, et nad saaksid seal Äh, puhata ja nemad ise peavad saama valida, et kas nad soovivad öö veeta nendes ruumid, sellistes ruumides või oma jõikabiinis. nii et me peame tegutsema selle nimel, et nende töötingimused oleksid ko-, korrektsed ja, ja nõuetele vastavad, aitäh! suur tänu, härra Dominik Marta! suur tänu, proua esinaine! mis puudutab sõidu, tööaega ja puhkeaega, eh, siis me oleme nõus raportööri ettepanekutega. kui te soovite üleminekuperioodi vähendada nutikate sõidumeerikute kasutusele võtmise osas, sii-, et kahe, kahekümne neljandaks aastaks oleksid kõik sõidukid varustatud sellega, siis me oleme nõus teiega äh, kui te soovite lõpetada eh, erandiga, mis puudutab kergeveokid eh, alla kolme tuhande, eh, kolme koma viie tonni, kui nad tegutsevad saja, saja kilomeetri raadiusel ümber ettevõtte ja kui te soovite, et ettevõtted korraldaksid veokijuhtide töö just sel moel, et neil oleks võimalik koju pöörduda või nende valikul mõnda teise kohta, selleks et iganädalaselt puhata et oleks nelikümmend viis tundi puhkeaega ja et oleks ka kompensatsioon vähema puhkeaja eest. aga samas äh, raportis ei täpsustata ettevõtete kohustusi selles osas, mis puudutab äh, veokijuhtide puhkuse korraldamist, iganädalast puhkust ja ma tahaksin lisada veel, et et see puhkus väljaspool juhi kabiine, et see või, peaks olema kas hotellis või siis veokijuhi kodus. E, lõpetuseks ma e, tervitan puhkeaja ümbervaatamist ja seda, mis puudutab juhi kabiini, sellepärast et see võimaldab piirata seda pidevat kabotaaži, mis on kahjulik meie ettevõtetele, aitäh! Thank you. Uh, suur tänu. on veel paar nime teises nimekirjas, madam äh, proua Lopes Vale. Gracias. En primer lugar, decir que... suur tänu! ennekõike ma tahaksin öelda, et härra George äh, Bach on teinud ära suurepärase töö ma jagan suurt osa seisukohtades äh, seisukohtades selles äh, raportis ja eriti selles osas, äh, mis puudutab puhkuse, puhkuseks ette nähtud ruume et praegusel hetkel paraku see nii ei ole, aga keelata ära puhkus juhi kabiinis, see või, võib-olla läheb natukene liiga kaugele, eriti siis, kui ei ole olemas realistlikku alternatiivi sellele. E, seda ilmselt oleks keeruline ellu rakendada ja selle jaoks oleks vaja ka rohkem aega selleks, et sisse seada vajalikud ruumid. muudatusettepanek number neli, kus räägitakse kergeveokitest, mis tegutsevad saja kilomeetri raadiuses eh, Hispaanias, näiteks meil on eh, Saragossas ettevõte, eh, mis asub kesklinnas ja siis see reegel näiteks direktiivis käiks selle ettevõtte kohta et aga samas, kui ta töötab kogu äh, provintsi piires, et siis me peaksime võib-olla vaatama ümber selle kauguse ja arutada ka seda kergeveokite kaalu, see kolm ja pool tonni. et teinekord võivad nad teostada ka rahvusvahelist transporti. edasi, mis puudutab nutikat sõidumeerikud, siis me peame hakkama neid rakendama võimalikult kiiresti. härra Pirinski, palun tänan, esinaine. ma hindan äh, raportööri poolt äh, tehtud äh, tööd. see arvamus on kindlasti heaks aluseks meil kokkuleppele jõudmisel neli punkti minu poolt. kõigepealt see referentsperiood iga nädalase puhkeaja arvestamisel, meil tasuks toetada raportööri ettepanekut, et meil oleks siin sees kaks nädalat, mitte neli nädalat, nagu komisjon välja pakkus. kaks nädalat annab äh, parema garantii töötajate kaitsmiseks, piirates äh, paindlikkust äh, kahele nädalale, et selle kahe nädala jooksul nad saavad valida, kas puhata või mitte neljanädalane periood annab äh, võimaluse leida uusi rikkumisvõimalusi ja mm, töötajaid äh, ära kasutada. kahenädalane periood ei äh, nõua ettevõtete töö reorganiseerimist ajaplaanide ja marsruutide paikapanekul. ja mis puudutab neid ähm, väikeseid tarbesõidukeid, mis kaaluvad vähem kui kolm koma viis tonni niisiis, äh, kui me räägime rahvusvahelisest maanteetranspordist, siis äh, ega kolme koma viie tonnise sõidukiga eriti mingit äh, rasket kaupa ei vea. kui on mingisugused rikkumised, siis on ehk võimalik nende vastu võidelda, ilma et need äh, sõidukid oleksid määruse kohaldamisalas. edasi, mis puudutab sõidukijuhi äh, koju pöördumist ja töö korraldamist nii, et iga kahe nädala tagant sõidukijuht saaks äh, koju sõita. ma arvan, et äh, seda võiks toetada. sellel on äh, ka oluline sotsiaalne mõju. peaks eksisteerima võimalus, nagu raportöör ütles, see säte sisse viia, nii et äh, sõidukijuhil on võimalik pöörduda kas koju või mõnda teise kohta, kus ta on otsustanud äh, puhata. ja neljandaks, mis puudutab neid digitaalseid sõidumeerikuid, et äh, kahe tuhande kaheteistkümne, kahe tuhande kahekümne esimese aasta lõpuks oleksid need kõik paigas jah, ei ole mõtet viivitada. kulud on äh, marginaalsed võrreldes äh, sõiduki enda ja muu varustuse väärtusega. enamikul uutel veokitel juba on installeeritud digitaalsed sõidumeerikud. nii palju minu poolt, suur tänu. tänan ja proua Sunde suur tänu, proua esinaine, ka mina sooviksin tänada äh, raportööri ära tehtud töö eest ja avaldada talle toetust äh, kolmes põhipunktis. esimene äh, puudutab puhkeaja, iganädalase puhkeaja keelustamist juhikabiinis ja teine puudutab nutika sõidumeeriku kasutamist kõigis sõidukites alates kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast või vähemalt mõistliku äh, aja jooksul ja komisjoni poolt äh, välja pakutud tähtajad on natuke liiga pikad ja kolmas punkt, ma arvan, et me peame täitma õigusliku vaakumi, mis on praegu äh, olemas väikeste tarbesõidukite osas. et nende suhtes tuleb kohaldada transpordipaketis sätteid ja see on väga tähtis sõiduohutuse jaoks, veokijuhtide töötingimuste osas ja ka selleks, et välistada ebaausa konkurentsi olukorda, aitäh! suur tänu, härra Pahh, kas te soovite midagi lisada? jah. ütlen oma arvamuse välja paari punkti osas, kui lubate, proua esinaine. kõigepealt äh, suur tänu tunnustuse eest. ma arvan, et äh, sõidumeerikute sisseviimise kohta on äh, kokkulepe olemas, et meil tuleb need niivõrd kiiresti kui võimalik kasutusele võtta, mis puudutab parkimiskohtade puudust, äh, siis äh, ma arvan, et äh, sarnaselt Eurovinjetiga tuleb koostöös liikmesriikidega vastavad investeeringud teostada. praegu on olukord selline, et veokid ei tohi lahkuda kiirteelt, olgugi et kiirtee lähedal on tegelikult äh, parkimiskohad ja ööbimiskohad olemas, siin liikmesriigid peavad näitama üles ka teatavat äh, paindlikkust. mis puudutab äh, nüüd väikeseid tarbesõidukeid, siis olen valmis siinkohal olema paindlik nii selle saja kilomeetri raadiuse osas kui ka kolme koma viie tonni osas. Need kolm koma viis tonni, tähendab kõik, mis on kergem, sellest äh, ei ole nüüd kohaldamisalas ja seetõttu äritegevus äh, muutub äh,. nii et äh, selle asemel, et äh, vedada kaupu ühe suure veokiga, vead, veetakse neid nüüd mitme väikese äh, veokiga ja lõpuks äh, ongi olukord äh, selline, et äh, vohab ähm, sõidukijuhtide ületunnitöö. Äh, selline ärimudel on välja arenemas ja meil tuleb juba varakult äh, sellisele arengule piir panna ja reeglid äh, paika panna. nüüd, mis puudutab iganädalast puhkeaega väljaspool salongi siis äh, igapäevast puhkeaega võib veeta salongis, aga lühendatud äh, iganädalast puhkeaega küll mitte, on täiesti realistlik äh, seda niimoodi läbi viia. praegusel hetkel on äh, palju erandeid juba lühendatud iganädalase puhkeaja ja, ja samuti äh, seoses äh, hüvitamisega iganädalast puhkeaega tuleks siiski veeta korralikus magamiskohas ja me peaksime siinkohal äh, toetama ka komisjoni ettepanekut selle kahe, kolme, nelja nädala osas, aitäh! suur tänu, härra Pahh, võib-olla ka komisjon soovib omalt poolt äh, midagi juurde lisada? palun, teil on sõna. suur tänu, esinaine. ma arvan, et äh, arutelu on olnud äh, väga sisukas ja konstruktiivne ja näidanud ka, kuidas on seotud omavahel kõik need kolm teemat, proua Tlabajova arvamus ja härra Pahi arvamus selles sektoris töötab üle viie miljoni inimene, see on väga oluline Euroopa Liidu majandusele, me soovime, et oleksid head töötingimused, et sektor toimiks hästi, oleks võrdne konkurents, võrdsed äh, tingimused. meie eesmärgiks on olnud äh, ka halduskoormuse vähendamine ettevõtetele ja samuti leiame me, et peaks olema tõhus äh, selgete reeglite rakendamine. praegu käivad arutelud ka transpordikomisjonis, on oluline aru saada, et kõik need teemad on omavahel seotud. turule juurdepääsule lähendamisel peab olema võrdne konkurents meil tuleb samas tagada sõidukijuhtidele korralikud töötingimused, et muuta kogu see elukutse atraktiivsemaks. tähelepanu tuleb pöörata ka maksudele, mida kogutakse ja sellele, et neid oleks võimalik kasutada näiteks parkimiskohtade loomiseks, et korralikult veeta igapäevast ja iganädalast puhkeaega. meil tuleb vältida riiulifirmade tegutsemist ja tagada kiire digitaalse sõidumeeriku kasutuselevõtt. nüüd kommentaarid proua Tlabeljova raporti kohta ja siin on väga selgesti läbimõeldud äh, sektori spetsiifilised äh, reeglid äh, ja nende suhe üldiste lähetamisreeglitega. komisjoni poolt ma tervitan seda lähenemist, et sõidukijuhtide lähetamisel peaksid kehtima spetsiifilised reeglid, selles osas me oleme kokkuleppele jõudnud ja vaatame, kuidas see kõige paremini toimima panna me samuti äh, tervitame raportis väljendatud äh, arvamusi, et äh, lähetamisreeglid peaksid kehtima kabotaaži puhul ja ei peaks kehtima transiidi puhul. rahvusvahelise transpordi osas meie seisukohad mõnevõrra lahknevad ja ma arvan, et seda teemat tuleb veel edasi arutada ma olen nõus äh, proua Tlabajovaga, et äh, pikaajaline lähetamine ei äh, peaks spetsiifiliselt kehtima autoveosektoris pikaajaline lähetamine tähendab seda, et on teatud pikaajaline töö suhe teises liikmesriigis ja see juba per se ei kehti sõidukijuhtide kohta. mis puudutab nüüd äh, administratiivset koormust, siis äh, tervitatav on see, et äh, osad kontrollid on nüüd läbiviidavad veo ettevõtte asukohas ja need ei pea tingimata toimuma maanteel. ja me kindlasti ei soovi sõidukijuhtidele lisahalduskoormust. soovin tänada ka härra Bachi koostatud raporti eest, eriti just mis puudutab praeguste reeglite rakendamist ja korralike töötingimuste loomist niimoodi, et äh, välditaks konkurentsimoonutust. olgugi, et komisjon seda algselt välja ei pakkunud, siis me väga hindame neid muudatusettepanekuid, äh, mis äh, toetavad digitaalse sõidumeeriku varasemat kasutuselevõttu Rebach äh, ütleb kaks tuhat kakskümmend neli, komisjonis me viime läbi äh, uurimust, äh, mis analüüsib seda, kuidas on võimalik veokitele digitaalsed sõidumeerikud paigutada, kuidas on tehniliselt võimalik, millised kulud sellega kaasnevad ja siis me saame teada, millal see kõik äh, tehniliselt võimalik on, aga see on lähedane sellele kuupäevale, mida pakkus äh, Härbach, aga parasjagu kogume vastavaid andmeid. ma võtan arvesse seda, mida öeldi äh, väiketarbesõidukite kohta, mis kaaluvad vähem kui kolm koma viis tonni, siin on teatav äh, trend tekkimas, aga selline areng on alles äh, lapsekingades, nii et me täpselt veel ei tea, äh, kuhu see liikuma hakkab, me pakkusime siin välja oma esialgsed ettepanekud, meil on äh, natukene seetõttu kahtlusi seoses proportsionaalsusega, et me peaksime nõudma sõidumeerikuid riigisisestelt sõitudelt, me teame, et äh, seda kasutatakse rahvusvahelises transpordis, aga härra Bach äh, viis äh, see sisse siin mõiste saja kilomeetri raadiuse. nii et me peame vaatama, kas saja kilomeetri raadius ja ja see, et osadele reeglid rakenduvad, teistele mitte, et kas see kõik kokku on vastuvõetav? ma olen äh, väga rahul ja väga tänulik äh, selle eest, et raportöör äh, peakus, pakkus välja kompensatsioonireeglid seoses iganädalase puhke, aga loomulikult peab äh, sõidukijuhtidel olema töö ja eraelu äh, tasakaal ja meil peab olema võimalus seda kõike kontrollida ka lähtuvalt äh, maantee ohutusest. sõidukijuhil peab olema võimalik regulaarselt koju pöörduda ja meile sobib see mõiste, et kodu või muu juhi poolt valitud asukoht ma olen kuulnud erinevaid arvamusi, mida see regulaarselt koju pöördumine peaks tähendama, kas kaks, kolm, neli nädalat, igal juhul äh, peaks see olema kord kuus, sellega me saame võidelda ähm, veokijuhtide äh, nomaadiks muutumise vastu muudatusettepanek äh, kaksteist Rabahi raportis on äh, seotud äh, sellega, et juhtidele makstakse palka vastavalt konkreetsele töömahule. selle keerlamine võiks kaasa tuua soovimatuid tagajärgi juhtide palgas komisjon muutis seda ettepanekut, äh, öeldes, et see on võimalik ainult siis, kui äh, maanteeohutusele ohtu ei ole, nii et palun äh, mõelge täpselt järele selle üle, kuidas peaks või kuivõrd peaks olemasolevaid sätteid muutma. mis puudutab komisjoni poolt välja pakutud sätet, mis seab kohustuse, et ettevõttele maksta sõiduki juhi majutuse eest, et see on sisse jäänud nüüd ka selles ettepanekus, mille raportöör esitas ja aitäh! suur tänu, see tähendab nüüd seda, et me läheme kolmanda teema juurde mis äh, tähendab, äh, käsitleb määruste muutumist, et võtta arvesse valdkonna arengut, palun, raportöör. suur tänu, proua esinaine. jah, sellega me lõpetame meie tänase arutelu selle kolmanda arvamusega ja võttes arvesse seda, mis kahe esimese raporti kohta öeldi, siis me võime öelda, et on väga erinevaid arvamusi, seisukohti ja äh, meil on juba olnud koosolekud variraportööridega ja ma arvan, et me võime jõuda kokkuleppele, et kõigepealt vaba teenuste osutamine maanteetranspordi valdkonnas, aga teisalt on vaja järgida öö, äh, töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid. riikides on väga erinevad tingimused ja reeglid, mida kohaldatakse, aga ma arvan, et me suudame jõuda kokkuleppele ja see on väga tähtis selle sektori jaoks ja kogu Euroopa jaoks. ja need punktid, millest ma tahaksin praegu rääkida, on järgmised. kõigepealt me peame vältima selle, et me loome öö, äh, halduslikke takistusi, barjääre. praegusel hetkel Euroopas on puudu äh, autojuhtidest ja me ei saa lubada seda, et äh, me loome täiendavaid äh, paneme täiendava koormuse nendele, kes soovivad töötada selles valdkonnas ja see oleks täiendav koormus ka Euroopa majandusele. Äh, transpordisektoris on väga palju äh, töökohti ja see puudutab just eriti ka väikeseid tarbesõidukid ja nende juhte. ja minu meelest ei ole asjakohane, et äh, lähetatud töötajate direktiivi kasutatakse selleks, et vaadata ümber äh, mõningad punktid, nii nagu komisjon on välja pakkunud. meil on vaja spetsiifilisi reegleid, mis oleks täpselt kohandatud sellele sektorile. mis puudutab kabotaaži, siis kabotaaži eesmärgiks on vältida lähtepunkti tagasipöördumist ja öö, äh, seda peab lugema rahvusvaheliseks transpordiks ja, ja see peab olema ka öö, äh, rentaabel ja see mõjutab ka rahvusvahelise transpordi hinda. nii et eh, nüüd, kas me otsustame, et kabotaaž käib direktiivi alla või mitte, eh, lähetatud töötajate direktiivi alla, siis eh, kui me otsustame, et ta käib selle direktiivi alla, siis me peame ette nägema ka spetsiifilise kokkuleppe selleks, et et lubataks tähtaegade pikendamist selleks, et koju tagasi pöörduda. sest mis on tähtis, on just see, et oleks tagatud autojuhi tagasipöördumine sellesse liikmesriiki, kus asub vastav ettevõte. ja see ei tähendaks transpordi kolmandasse, kolmandasse riiki. edasi kontrolli küsimus. on öeldud, et transpordisektor peab jääma lähetatud äh, töötajate äh, direktiivi alla, aga me peame arvesse võtma ka sotsiaalset dumpingut, äh, halvenevaid töötingimusi ja puhkeaega. ja see on midagi sellist, mis praegusel hetkel veel on olemas. ja me peame arvesse võtma ka äh, rahvusvahelise transpordi, transpordiga tegelevate ettevõtete huvisid. nii, et me oleme alati kaitsnud äh, teenuste vaba osutamist, vaba ettevõtlust ja me ei saa niimoodi luua äh, barjääre ühiselt, ühisele turule ettevõtlusvaba, vabadus, minu jaoks see tähendab äh, tõesti äh, vabadust äh, toimida, töötada konkreetses riigis. ja sellepärast meil on vajagi just tõhusamaid kontrollimeetmeid selleks, et konstateerida ja näha, kas reaalselt konkreetses riigis toimitakse. ja me peame võitlema riiulifirmade vastu edasi, mis puudutab nutikat sõidumi, sõidumeerikud, siis ka see on üks vahend, kuidas võidelda riiulifirmadega. nii et äh, ma arvan, ma pean, võin öelda, et ma olen igati selle poolt, et võimalikult kiirelt kasutusele võtta nutikas sõidumeeri. suur tänu ja Sean Simon, palun um,. And thank you. suur tänu. suur tänu samuti arvamuse koostajale suuremärase töö eest teistele variraportööridele ka sõbraliku ja konstruktiivse viisi eest, kuidas sellele küsimusele läheneda. arvamuse projekt äh, koosneb kahekümne neljast muudatusettepanekust, mõningaid neid saame toetada, näiteks mis puudutab vastavuse kontrolli tõstmist, äh, riike, ettevõtteid, Äh, mõned on keerukamad küll toetamise mõttes. muudatusettepanekud, mis on seotud lähetuse ja kabotaažiga, aga põhimõtteliselt olen optimistlik, usun, et äh, leiame viisi, kuidas kompromissile jõuda isekeskis. nagu Martina ütles korduvalt, me oleme kõik nõus põhimõtteliselt ju ja mitteametlikes variraportööride kõnelustes oleme olnud ühel meelel, et me tahame saavutada kokkuleppeid, mis toimivad ja mida saab tõesti ellu rakendada. see peaks olema praktiline protsess eelkõige ja mitte ideoloogiline või teoreetiline. lühidalt tahaksin aga rääkida paarist muudatusettepanekust ja mõningatest meie muudatusettepanekutest ka kirjakastifirmad, mul oli hea meel näha, et raportöör jagab meie muret sellel teemal, muudatusettepanekud viis ja kuus näiteks, tema soovib teha lõpu sellele, kuid ärme unustame, et need kirja, riiulifirmad, kirjakasti, kirjakastifirmad teevad koostööd paljude ettevõtetega, kes komisjoni ettepanekus peavad täitma vaid kahte neljast kriteeriumist tõhus finantssuutlikkus. nii et vastupidiselt raportööri muudatusettepanekule kolmteist meie arvame, et kergemad veokid peaksid kõike nelja nõuet täitma. ka seal oleks siis ka erialane kompetents. see on see turuosa, kus enamus rikkumisi tegelikult äh, leiab aset. ja see kindlasti ei tohiks välja jätta seda turusegmenti pooltest, pooled kriteeriumid välja. komisjoni mõjuhinnangus on ette nähtud äh, kulusid vastavusele viimisele, sest et mõjuhinnang äh, näeb ette ka kokkuhoidu kogu sektoris Euroopa Liidus. kaks koma seitse kuni viis koma kaks miljonit nii et siin on kompensatsioon olemas. finantssuutlikkuse nõuded, muudatusettepanekud kaheksateist, äh, raportöör pakub välja erineva režiimi äh, ettevõtete jaoks, kes tegutsevad kergeveokitega. ja mina tahaksin aru saada, tuhat eurot näiteks, äh, kust see summa tuleb, ma ei saa päris hästi aru lähetus, muudatusettepanekud seitse, kuusteist, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks. me oleme pettunud. et ta näeb ette lähetamise kabotaaži puhul, me, see on meie jaoks pettumus, me tahaksime kabot-, meie paneksime see, selle rikkumiste nimekirja. minu arvates need kaks on omavahel otseselt seotud mis puudutas kontrolli ja jõustamist, me oleme kõik nõus, et jõustamine on nõrk, vajab toetust, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kontrolli osas peame olema ambitsioonikamad. meie muudatusettepanekutes, jah, äh, ajutine ja siseriiklik on olulised võtmesõnad äh, kabotaaži puhul vaba töötajate asukoha valik on oluline. me peame kas lühendama kabotaaži perioodi, seni kuni instrumente veel ei ole, tagamaks maksetingimusi ja operatsioonide teostamist. või peaksime jääma praeguste reeglite lähedusse kindlasti tuleb tagada, et pardadokumendid kontrolli jaoks Äh, selles osas tuleks elektroonilise kaubaveodokumendi juurde kiiresti jõuda. me ei arva, et äh, aast-, et nutika sõidumeeriku sisseviimine aastaks kaks tuhat kakskümmend neli on õige. meie arvates see on liiga aeglane tempo ja meie tahaksime neid näha aasta kaks tuhat kakskümmend üks lõpuks. ja ootame komisjoni arvamust äh, selle kohta, kui teostatav see on ja kui mitte, siis miks mitte. elektroonilist äh, siseriiklikku registrit oleks vaja autovedajate osas, meid huvitab ka sotsiaalsete garantiide fond, mis puudutab finantssuutlikkust, et oleks piisavalt vahendeid haiguspuhkuse vallandamise, äh, litsentsi kaotamise jaoks ja paremini koolitus töötajatele, parem koordineerimine liikmesriikide vahel aitäh, Sean. ja nüüd proua Stevens. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Ik wil allereerst de rapporteur danken voor haar ontwerpadvies. Ik steun ten volle de over... Suur tänu. Kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri selle eelnõu eest ja ma toetan igati seda, et võitlus postkasti aadressiga ettevõtete vastu on meie kõigi huvides ja transpordifirmad, kes soovivad ausalt, ausalt töötada selles valdkonnas, me peame neid toetama ja komisjoni ettepanekud on head, aga küsimus on selles, kas need nõuded, mis on siin välja toodud, kas nad on piisavad ja kas nad on piisavalt äh, jõulised. et äh, ma kahtlen selles. minu meelest on võimalik neid erinevalt tõlgindada ja kui me räägime kabotaažist, siis ma olen raportööriga sama meelt. reeglid peavad olema äh, selged ja nad peavad olema ka kõik need reeglid kättesaadavad. meie meelest on hea see, et komisjon soovib loobuda sellest maksimummäärast, sellega on väga palju pettusi seotud ja seda on raske kontrollida. ja kabotaaži tuleb hinnata vastavalt äh, tema konkreetsele sisule ja väga tähtis on ka keskkonda puudutav et äh, meil on selles osas võimalik saavutada väga palju ja äh, meie jaoks on väga tähtis see, et kabotaaž ei oleks ettekäändeks äh, ebaõiglasele konkurentsile, aitäh! Thank you, then I will give the floor to suur tänu ja nüüd proua Labajova. suur tänu, üritan väga lühidalt teha Äh, tervitan väga seda Veronika arvamust. Äh, Veronika on arvesse võtnud just seda, mida hetkel väga vaja on, ehk siis laiem üldpilt. oma arvamuse projektis mainite te erinevaid teemasid, mida hetkel arutatakse, mille me, kõik need on omavahel seotud ja oma üksteisest sõltuvad äh,, lähetus äh,, puhkeajad, kõik see peab kokkuvõttes olema lõpp, lõpu, lõpptulemus on omavahel seotud. Äh, kabotaaži kulud olid teile mureks, siseturu toimimine, halduskoormuse vähendamine, äh, bürokraatia vältimine, VKE-de olukord transpordisektoris ja et rõhutasite ka kontrolli vajadust ma arvan, et meil saab olema väga viljakas koostöö variraportööride kohtumistel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 dit udkastrapport og... suur tänu äh, selle tehtud töö eest. mikrofoniga on probleeme. väga oluline on äh, selline hea dialoog nii raske teema puhul. eelkõige, kuidas tagada, et äh, töötajatel on legitiimsed palgad ja kompensatsioonid minu ja mina sain eelmisel nädalal ühe Taani transpordifirma poolt telefonikõne. Neil on töötajaid eri riikidest, kuid neile maksti vastavalt kohalikele määradele ja tema teadis, et me kavatseme hakata selle teemaga tegelema ja tahtis väljendada oma frustratsiooni, sest siin on väga palju ebaõiglast konkurentsi suurte ettevõtete poolt, suured ettevõtted äh, kasutavad olemasolevaid reegleid täna selleks, et vähendada palkasid ja halvendada tingimusi. kui tegemist on väikese ettevõttega, on, neid me tahame kaitsta, et nendel oleks äh, head tingimused, et äh, nemad saaksid maksta õiglast tasu, sest suurte ettevõtete konkurents äh, pühib nad lihtsalt kõrvale. näiteks puhkeaja teema peatused, autojuhid Äh, peatuvad mitu päeva, enne kui nad jätkavad kabotaažiga, kui meil on rangemad reeglid, siis äh, äh, minu fraktsiooni seisukoht kabotaaži puhul on see, et võiks pikendada rahvusvahelist sõitu. nii et kui ollakse registreeritud riigis, siis tegutsetakse selles riigis. kui registreeritakse ennast teatud liikmesriigis, siis on õigus seal ka kabotaažvedusid teostada. ja ainult üks kabotaaž äh, sõi-, sõit ühe, ühe rahvusvahelise veo kohta, mitte seitse nagu praegu. muidu tekib väga ebaõiglane konkurents äh, siseriiklike juhtide suhtes antud liikmesriigis ning samuti peab olema kohustuslik äh, puhkeaeg. kui pärast kabotaaži tuleb riigist lahkuda, enne kui on õigus tagasi pöörduda jälle kabotaažvedu teostama. ja loomulikult tuleb seda teha vastavalt äh, lä lähetatud töötajate eeskirjadele ja üks valdkond, kus oleme paremini vastavuses teie ettepanekuga, on lõpptulemus. mul on väga hea meel, et äh, on terve rida ettepanekuid võitlemaks äh, kirjakastifirmadega kindlasti need, kes ei eh, e-, pea reeglitest kinni, peavad saama karistuse. tähtis on kaasata rohkem sõidukeid ja mitte vähem. Äh, kaalu küsimuse muutmine. me tegelikult tahaksime vähendada kaalukünnist, sest täna on väga palju firmasid, kes kasutavad väikeseid sõidukeid selleks, et reeglitest kõrvale hiilida ei saa seda lubada. aga ootan koostööd edasi. aitäh. kas keegi esindab ka rohelisi? ei ole. see tähendab seda, EFTD ei ole, ei ole härra Marta ENF-ist, te ei soovi ka sõna? siis läheme kõnelejate nimekirja juurde. proua Sander, teil on sõna. tänan, proua esinaine. kõigepealt tahaksin ma tänada meie kolleegi Veronika Lopez Fontaniet äh, juba ära tehtud töö eest ja selle töö eest, mida ta kindlasti veel tulevikus teeb ja ma tean, et see ei ole sugugi lihtne. ma olen nõus raportööriga, kui ta räägib sellest, et on vaja võidelda ebaausate praktikate vastu ja eriti, kui ta räägib kirjakastifirmadest on väga tähtis tõhustada kontrolli ja kohaldada tõhusaid karistusi ja ma arvan, et me võiksime mõelda või vähemalt me kindlasti töötame selle kallal, et võiksime mõelda selle peale, et teha omapoolseid ettepanekuid, kehtestamaks või panemaks paika kriteeriumid selleks, et kuidas äh, Äh, testida või kuidas hinnata ettevõtteid, äh, võib-olla kriteeriume, mis puudutab äh, käivet näiteks. ma olen omalt poolt esitanud ka muudatusettepaneku, mis puudutab sotsiaalkindlustust. edasi kabotaaži küsimus, selles osas minu seisukoht on erinev. ma arvan, et lähetamise tingimusi tuleb kohaldada alates esimesest päevast ja me peame paika panema piirmäära just nende lubatud operatsioonide osas. ja kabotaaž on väga tähtis, see on täiesti selge, selleks, et vältida tühjalt tagasipöördumist, aga see ei tohi olla tagaukseks, mille kaudu võimaldatakse ebaõiglast konkurentsi autojuhtide vahel. tänan väga. nüüd härra Pirinski suur tänu, proua esinaine. jälle avaldan tunnustust äh, arvamuse koostajale, üritan teha väga lühidalt. mis puudutab äh, tegelikku äh, asukohta, väga õigesti on osutatud ähm, kirjakastifirmadele samu, samas peame ka vägagi teadvustama endale, et tuleb teostada kontrolli äh, rahvusvaheliste vedude teostajate suhtes ja välja pakutud muutus täpsustavad äh, nõudeid haldus, äh, tehnilises, operatiiv aspektist vaadatuna. nii et see on igati kohane rõhutada just asukohanõude täitmist, arvestades kõigi muude regula-, regulatsioonidega. mis puudutab kergeveokeid, argumente on siin erinevaid. kolleeg Simon osutas sellele, et tuleks vältida nende sõidukite väärkasutust, samas tuleb mõelda ka sellele, kuidas me takistame turulepääsu väikestele ettevõtetele, kui nad täidavad olemasolevaid regulatsioone. ja paljude küsimuste juures ma arvan, on ka ja ka komisjon, ma arvan, lähenes selliselt, et on vaja leida õige tasakaal kuritarvituste ärahoidmise ja äh, selle vahel, et, et ettevõtted ei kaoks turult. ja mis puudutab kabotaaž, äh, vedude ajutisust või alalisust ja illegaalset kabotaaži, siis põhimõtteliselt äh, ettepanekud väärivad toetust tuleb ettevaatlikult jällegi läheneda kuna võimalikud äh, rikkumised on äh, haldusrikkumised, mitte äh, kriminaalrikkumised, nii et sanktsioonide puhul tuleb meetmete osas olla ettevaatlik, et mitte ebaõiglaselt kahjustada ettevõtete huve. mis puudutab nüüd nõuete kehtivuse perioodi, mil tuleb lähetuse nõudeid täita. kui me arvame, et see on kohane, siis oleks soovitav säilitada seitsmepäevane periood ja mitte äh, minna komisjoni poolt pakutud viie päeva juurde. ja samuti tuleks mõelda kabotaažide arvu piirangule nagu ka komisjon on välja pakkunud. ning jällegi lõpetuseks kontroll ja rakendamine on igati põhjust toe-, rõhutada vajadust, et meil on vaja tõhusat kontrolli, seepärast raportööri ettepanek kahekordistada äh, juhuslike kontrollide miinimumarvu, ma arvan, on, on äh, õigustatud see oleks täiendav koormus kontrollijatele, kuid see on õigustatud, arvestades, milliseid tulemusi me soovime saavutada. tänan. okei okay.. tänan. sellega oleme nimekirja lõppu jõudnud oleme nüüd arutanud kolm erinevat raportit, mis, mis nagu me näeme, on omavahel üsnagi seotud ja üsnagi sarnased ka ajakava osas. täpselt sama ajakava kolme raporti jaoks. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes jaanuar kaksteist null null läbivaatamine kahekümne kuuendast kahekümne seitsmenda veebruarini, vastuvõtmine Emplis kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal märtsil, hääletus Transpordikomisjonis viieteistkümnendal mail ja siis vastuvõtmine täiskogul suve algul või hiliskevadel. seega on hea see kogu pakett koos hoida. tänan kõiki sõnavõttude eest ja on tore, et ka komisjon oli kohal ja kuulas. tuletan teile meelde, et alustame kell neliteist kolmkümmend pärastlõunal täna. kohtume seal uue eesistujaga härra Peikov on Bulgaaria tööhõiveminister. palun olge kohal nagu me kõik teame aruteludest siiani, Bulgaaria istumise ajal tuleb äh, palju väga olulisi teemasid, millel on mõju sellele, mida meie siin teema, teeme ja oleme teinud siiani. nii et palun olge kohal kell neliteist kolmkümmend. siis, kui see Pekov on kohal ja meil oli ka viies triloog töötajate lähetamise osas eile õhtul hilja ja öösel on väga õige hetk meie jaoks praegu kohtuda tööhõive ministriga, kes esindab eesistujamaad. nii et kohtume väga peatselt. Will... ja võib-olla siis ka olema, tõlge saab olema bulgaaria keelde. jah, meil saab olema siis tõlge, jah suur tänu ja peatse kohtumiseni!